Cari colleghi, buongiorno a tutti. Eh, mi scuso. kallid kolleegid, tere pärastlõunat. palun vabandust, et alustame oma koosolekuga paar minutit hiljem kui päevakorras kirjas, kuid ma võin teile ka selgitada, võib-olla isegi õigustada, miks asjad on läinud nii, nagu nad on läinud. nimelt toimus inimõiguste ja kaitse ning julgeoleku allkomisjoni esimeeste kohtumine Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi saadikutega. meie sõber doktor Seekri teab väga hästi, kui hea oli see kohtumine ja meie kohtumine venis pikemaks kui alguses plaanitud, seepärast polnud mul võimalik täpselt kell kolm siin kohal olla. tahan teid kõiki tervitada meie koosolekul, eriti neid, kes on esimest korda siin. tahan tervitada siin ka härra Sekvit, kes on meie eriesindajaks Afganistanis seda kahe tuhande üheksanda aasta juunikuust. vabandust, kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuust. ta esindab meid Afganistanis ja Pakistanis. tal on seega siis kahepoolne mandaat ja see näitab tema tööülesanne on väga keeruline, see maailma, selle maailma osa olukord on väga keeruline ja samas nende kahe riigi omavaheline arenev suhe on äh, väga oluline. mul on väga hea meel, et meie komisjon tunneb endiselt, tunneb, äh, jätkab oma koostööd äh, eriesindajaga, doktor Berend Rell, tema eelkäija käis meie eelmise ametiaja jooksul meie juures lausa viis korda, nii et ma olen kindel, et me jätkame seda koostööd ja äh, härra Sekki külaskäik siin on äh, samas vaimus, meie komisjon on juba pikemat aega jälginud Afganistanis toimuvat äh, ja sellega seotud küsimusi väga tähelepanelikult. iseäranis nüüd, kus toimuvad, toimusid valimised ja on tõstatanud hää-, tõstatanud valimiste tulemuste täieliku legaalsuse küsimus. nii et ma tõesti loodan, et meie järgnev dialoog, mis kindlasti on oluline, äh, nagu need teemad, millest me räägime, saab olema ka väga huvitav. me räägime ju siin äh, ka Kasai valitsuse tulevikust. ja see viib mind siis äh, järgmiste küsimuste juurde nimelt kuidas, mida saab teha rahvusvaheline üldsus, mida saab teha Euroopa Liit ennekõike. ja järgmine oluline punkt on ka erinevate huvigruppide koordinee-, töö koordineerimine, sellepärast et ka seal on arvamuste erisusi, mis on äh, just hiljuti hästi välja tulnud. mida me peaksime tegema siis äh, selles, äh, kogu selle valguses ja kas huvitav on, kas eriesindajal on meile mõningaid selgitusi, täpsustusi või uusi mõtteid meie kolleegid on kindlasti valmis esitama küsimusi ja juba ootavad oma võimalust kommenteerida seda, seda valdkonda, mina tahaksin omalt poolt öelda, et julgeolek, inimõigused on meie jaoks väga olulised küsimused ja võib-olla võiksime täpsemalt rääkida hiljutistest seadustest, mis on vastu võetud ja mis ei ole äh, selles vaimus äh, nagu lääne õigustikud tavaliselt on, noh, iseäranis siis, mis puudutab inim-, naiste õiguste küsimust. ja seda pidades silmas äh, järgmise aasta presidendivalimisi. võib-olla on teil meile informatsiooni, mis aitaks meil kogu piirkonna olukorda paremini mõista, siis on oluline küsimus kindlasti ka narkokaubandus, ÜRO on koostanud raporti narkokaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse kohta ja selle raporti järeldused on vägagi murettekitavad. härra Sekuil on nii-öelda kahepoolne mandaat, ta tegeleb nii Afganistani kui Pakistaniga. ja loomulikult on äh, nende riikide suhe väga oluline, milline see suhe täpselt praegusel hetkel on, kas äh, neil kahel riigil äh, õnnestub tõhusat koostööd teha, see on üks huvitav küsimus ja ehk te räägiksite veel ka, ma siin hüppan ühe teema juurest teise juurde muidugi ja teen seda oma lühikeses sissejuhatuses võib-olla liiga kiiresti, aga siis mi-, mida te arvate, milline võiks olla juuni Brüsselis toimunud tippkohtumise tulemus, see oli siis, räägin siis tippkohtumisest Pakistaniga, need on siis mõningad teemavaldkondadest, mida te ehk võiksite tutvustada ja nüüd annaksin ma oma sõbra siin, sõna sinna oma sõbrale, kes loodetavasti teeb tihedat koostööd meie institutsiooniga, härra Sekui, palun. suur tänu, härra esimees, te ütlesite põhimõtteliselt kõik juba ära, mul on suur rõõm olla täna siin teie ees teie austatud Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni ees. ma saabusin eile Kabulist ja pärast äh, teiega kohtumist lahkun ma kohe. Afganistani olukord praegusel hetkel on äh, üsna öö, äh, öö, segane ja mul on hea meel, nagu ka minu eelkäijal, äh, külastada teie komisjoni ja vahetada arvamusi teiega, ma loodan, äh, nagu temagi, külastada teid mitu korda. ja meie suhted loomulikult äh, ulatuvad tagasi sellesse aega, kui ma kohtusin teiega Kabuli ja, ja Jalalabadi vahel, kui teie, härra välisasjade komisjoni esimees, aitasite siin äh, taastada ühte lagunenud silda, just nimelt sellisel üritusel kohtusime esimest korda. ma tahaksin siin aga kasutada ka võimalust ja tänada teie aseesimeest, äh, teie aseesimeest härra Proverat, tänu kellele ma olen praegusel hetkel Afganistanis. siis, kui tema oli Itaalia senati välisasjade komisjoni esimees viis aastat tagasi, siis äh, tema äh, näitas üles usaldust noore inimese vastu, kes soovis Afganistani minna ja tema, tänu temale sai minu ametisse nimetamine võimalikuks, nii et härra Provera on selle vast-, selle eest vastutav, et ma täna siin teie ees esinen. ja nüüd jätkatakse prantsuse keeles. lugupeetud kolleegid, mul on väga sõnaosav kõne, aga ma ei taha seda ette lugeda ja ma, sellepärast, et ma tahan teile anda veidi otsesema ja äh, pildi sellest mm, olukorrast. kui ma oleks seda kõnet ette lugenud, siis ma oleks alustanud kõigepealt julgeoleku probleemidest. on selge, et tänases maailmas seisame me silmitsi ebastabiilsuse kasvuga tegurid näitavad seda, äh, erinevad näitajad näitavad seda, kahe tuhande seitsmenda aasta aastast kahe tuhande üheksanda aastani on äh, ebastabiilsuse valdkondade arv suurenenud või laienenud ja levinud nendesse riigipiirkondadesse, mida traditsiooniliselt on peetud äh, rohkem, kus on traditsiooniliselt olnud rohkem julgeolekut Afganistanis seistakse silmit, äh, silmitsi kahe probleemiga, mida mina nimetaksin kaheks viiruseks. kõigepealt Afganistani elanike või teatavate Afganistani äh, ühiskonna äh, osade masendus, nende oot-, lootuste, ootuste, mure nende ootuste pärast, nad küsivad endalt kogu aeg, kuidas viimase aasta jooksul on muutunud minu elu ja see on loomulikult väga keeruline küsimus. kahe tuhande esimesest aastast alates ootused äh, elu paranemise suhtes äh, olid üsna suured, aga riigi ülesehitamine pärast kolmekümmend aastat äh, ei ole kerge. ja teine viirus, teine mure on pisut paradoksaalne on doonorite väsimus, meie, lääneriikide väsimus. võib küsida, kas tulemused, mida me Afganistanis saavutame, kas need tulemused on, pakuvad meile rahuldust? härra esimees, te mainisite valimisi ja tegelikult see on üks kõige olulisemaid küsimusi, mille teemadel praegusel hetkel Afganistaniga seoses arutletakse. Euroopa Liidu seisukoht on olnud algusest peale selge, meie toetame seda protsessi. meie ei äh, ole ühegi kandidaadi vastu ega me ka ei toeta ühtegi kandidaati. valimised kui protsess on lõpuks jõudmas äh, lõpule ja teine voor kui see osutub vajalikuks, peaks leidma aset mitte hiljem kui oktoobrikuus. sellepärast, et nagu me teame, pärast oktoobrit sügisel või talvel oleks äh, valimiste korraldamine puht tehnilistel põhjustel väga keeruline. ja me ei saa ka endale lubada praegusel hetkel rohkem poliitilist ebakindlust Afganistani inimesed on samuti väsinud äh, selle protsessi venimisest. samuti on oluline, et ametlikud valimismenetlused äh, käiksid oma teed. siin äh, räägime me sõltumatust valimiskomisjonist, mis on Afganistani organ ja me peame siinkohal rõhutama ka seda, et tegemist on esimeste Afganistani valimistega pärast kolmekümmend aastat diktatuuri. ja ECC, kuhu on äh, nimetatud äh, ÜRO poolt äh, kolm välisliiget ja kaks Afganistani liiget, on teine organ, mis valimisi hindab nemad praegusel hetkel jätavad välja mõned valimisjaoskondadest äh, ja nad tõenäoliselt jõuavad tulemuseni õige pea. oluline on aga, mis juhtub pärast. Afganistanil on vaja pädevat, usaldusväärset ja pühendunud vali-, valitsust. tegemist on äh, hetkega, kus meil on vaja uut lepet Afganistani valitsuse ja Afganistani rahva vahel. see lepe peab põhinema võitja poliitilisel manifestil. toetatakse mõtet, et Kabulis viidaks läbi rahvusvaheline konverents, uus valitsus peab näitama üles vastutustunnet oma rahva ees ja samuti näitama, et on pühendunud oma ülesandele meil on äh, sellega seoses häid ja halbu uudiseid. päevad ja halvad uudised on need, et äh, räägitakse pettustest äh, ja ebakorrapärasustest seostes valimistega. nagu ma ütlesin, valimiste ja kaebuste komisjon uurib neid küsimusi. ja on ka häid uudiseid seoses valimistega tege-, valimistele eelnes väga elav kampaania, keskenduti tõesti Äh, poliitikute programmidele ja kõik Afganistani elanikud tundsid valimiste vastu suurt huvi. näiteks äh, toimusid erinevate kandidaatide vahel äh, arutelud nii raadios kui ka televisioonis ja miljonid Afganistani elanikud jälgisid neid debatte, esitasid küsimusi kandidaatidele. ja tegid seda lähtuvalt kandidaatide valimisprogrammidest. Nad uurisid, mida kandidaatidel on riigile pakkuda. selle protsessi, protsessi etniline dimensioon oli tegelikult päris julgustandav, vastupidiselt esimestele presidendivalimistele, mõlemad kandidaadid, Katsai ja Abdullah, Äh, leidsid toetajaid ka nendes piirkondades, kus äh, enamus elanikest ei ole nende rahvusliku kuuluvusega. asjaolu, et need valimised saati läbi viidud ja korraldatud, on ju tegelikult väga hea näide. kujutage riiki, kus väga paljud inimesed väga paljudes külades ei ole kunagi oma elus näinud äh, pastakat või pliiatsit või valimissedelit. valimissedelid on üsna keerulised näiteks. ja kujutage ette, kui on vaja kolmesadat eeslit selleks, et kogu valimisdokumente, kogu valimisdokumentide hunnikuid küladesse laiali kanda. paar nädalat tagasi kohtusin ma teie kolleegiga, kolleegidega äh, Ameerikast. senaator Gansi ütles mulle, et kui me nüüd äh, mõtleme sellele, et kui mind viimati valiti, siis äh, oli väga vähe inimesi, osalesid väga vähe inimesi valimistel, sellepärast et vihma sadas ja inimesed ei tahtnud hääletama minna ja kui te mõtlete seoses sellega, mida Talibani mässulised on äh, kui te mõtlete sellele ohule, mille, mida endast kujutavad Talibani mässulised Afganistani rahvale, siis äh, on ju tulemus suurepärane. ma ise arvan, et äh, tulemus näitab, et Afganistani inimesed tahavad ise oma saatuse isandateks saada. kogu see protsess, nagu ma juba alguses ütlesin, tugineb ühele küsimusele, milline on julgeolekuolukord praegusel hetkel. ma arvan, et me peaksime selles küsimuses väga konkreetseks jääma. julgeolek on väga keeruline, väga mitmekülgne äh, kontseptsioon, see on sõjaline kontseptsioon, NATO doktriinis tuuakse välja erinevad äh, faasid äh, julgeoleku kujundamisel, ülesehitamisel ja nii edasi ja kui jõutakse tupikseisu, siis ei saa enam üles ehitada julgeolekut, nii et igal juhul on julgeolekul sõjaline dimensioon, aga neid dimensioone on teisigi. üks dimensioon on arengudimensioon, julgeoleku majanduslik dimensioon me ütlesime, et me peame võitma inimeste südamed ja inimeste meeled. see on tõsi ja see on samal ajal ka vale, sellepärast et ma arvan, et me peaksime võitma inimeste südamed, meeled ja kõhud, sellepärast et ilma lootuseta äh, ja ei saa ju tegelikult äh, ja ilma kõhuta ei saa võita ka südant ja meelt. mina arvan, et Euroopa iseäranis selles valdkonnas tegelikult teeb päris palju ja äh, mõelgem selle peale, et julgeolekul on ka institutsiooniline dimensioon. Afganistanis juba mõnda aega äh, riik ja iseäranis äh, kohalikul tasandil äh, teatud piirkondades on äh, ei ole suutnud äh, pakkuda põhiteenuseid. põhiteenuseid, mida kõik riigid tegelikult peaksid pakkuma või alates julgeolekust kuni kohtuvõimuni, õiguseni, töökohtade loomiseni, hariduseni. ja Talibanil on olnud võimalus levida mõningates piirkondades just nimelt sellepärast, et riiki pole, riik ei suuda neid samu teenuseid pakkuda, mida ma siin mainisin. ma tooksin teile kohe näite selle kohta kui te mõtlete nüüd sellele, et umbes kuuskümmend protsenti äh, juhtumitest, mis peaksid äh, kohtusse jõudma, on seotud äh, oma, omanduse küsimustega, siis maapiirkondade siseäranis on võimalik selle küsimusega tegeleda nii-öelda vägivalla seisukohast lähtudes rakendades vägivalda, kui me näiteks, meil on probleem oma naabriga, või pöörduda kohtu poole. aga kui kohtunikku pole või kohtu, kohtunik pole pädev või kohtunik äh, on korrumpeerunud, siis äh, inimesi see ei julgusta, inimesel kaotavad oma illusioonid ja Talibanil on võimalik äh, pakkuda omalt poolt nii-öelda oma administratiivset õigust ja lahendusi sellele probleemile. samad, sama puudutab hariduse küsimusi ja töökohtade loomist. väga paljud inimesed on Talibani nii-öelda inimressurssideks ja liitutakse Talibaniga väga raske on öelda, kui suur protsentarv sinna kuulub, aga aga väga paljud inimesed äh, liituvad Talibaniga sellepärast, et neil puuduvad teised majanduslikud alternatiivid lihtsalt. on piirkondi, kus äh, inimesed näiteks äh, teenivad kolmsada dollarit kuus või vähem. aga mingisuguseid teisi majanduslikke võimalusi lihtsalt ei ole sageli. selle probleemiga tegelemine selle institutsioonilise dimensiooniga, nagu mina seda tõlgendan, tegenemiseks ja sümpaatia ülesnäitamiseks, solidaarsuse ülesnäitamiseks teatud piirkondades. tuleb mõelda, võimalusele kodaniku või Riigiteenuste Akadeemia loomisele, sellepärast et riigil on vaja selliseid administraatoreid teatud valdkondades. mina isiklikult leian, et Afganistani valitsus peaks ise otsima võimalusi ja äh, Euroopa teeb selles valdkonnas ju tegelikult palju ma viitaksin siin Eupolile. Eupol on äh, kõige nähtavam Euroopa Liidu äh, organ Afganistanis. Äh, alguses oli meie töö raske, aga Eupol siiski saavutab päris palju praegusel hetkel. kõigepealt siseministeeriumi aitamise, aitamine reformi elluviimisel ja Afganistani tsiviilpolitsei aitamine. politsei on institutsioonilise dimensiooni ülesehitamisel ja institutsioonilise julgeoleku seisukohast väga oluline. koostöö Ameerika missiooniga CSTC alfa on üks osa ka politseireformi elluviimisest ja EUPOL osaleb ka politseiorganisatsioonide ja äh, kriminaaluuringute osakonna ülesehitamises, see on väga oluline, sellepärast et Afganistanis on ka kuritegevuse tase väga suur ja alles hiljuti ei olnud siseministeeriumil veel politsei luureorganeid, mis on tegelikult väga oluline kõigis politseiorganites. ja siis äh, politsei ja kohtuvõime sidemete parandamine, mis on ka üks EUPOL-i töövaldkondi ja siis nüüd tahaksin ma teie poole pöörduda ühe palvega. EUPAL äh, kannatab praegugi veel personali puudumise all. hiljutisi andmeid meil päris täpselt siin ei ole, aga umbes kakssada seitsekümmend erinevatest riikidest pärist politseinikku on meil. ja lõppkokkuvõttes äh, ÜRO liikmesriigid äh, on eraldanud sinna politseinikuid äh, ka, aga, aga meie ülesandeks on äh, seda missiooni tugevdada. ja ma tahaksin veel rõhutada ühte teist asjaolu, mis minu jaoks on väga tähtis. nimelt ähm, piirkondlik dimensioon meie Afganistanis kohaloleku juures. Afganistan ei ole ainult üks äh, kriisikeskus, me peame mõtlema ka piirkondlikele stsenaariumile, mitte, stsenaariumitele, mitte ainult äh, seoses Afganistani-Pakistani suhetega ja Afganistani teiste naabrite suhetega, vaid me peame mõtlema sellele, et kõik need, kes saavad äh, mõjutada kas positiivselt või negatiivselt Afganistani stabiilsust ja kogu selle piirkonna stabiilsust, kõiki neid tuleks kaasata selle stabiilsuse kinni, tagamisse. ma usun, et meie kõigi huvides on see, et Afganistanist saaks äh, stabiilne riik, mis on meie kõigi sõbraks ja et sellest saaks riik, mis äh, mitte ei impordi enam julgeolekut, vaid ka ekspordib julgeolekut. ja härra esimees, siin on veel üks küsimus, mida teie oma sissejuhatavas kõnes ei maininud ja minu meelest on see väga oluline teema. nimelt lepituse teema. me räägime siin saga, sageli Talibaniga lepitusest ja nüüd tahaksin mina pakkuda teile oma arvamuse sellest äh, lepitusest kui sellisest. minule see sõna lepitus ei meeldi. see ei ole väga hea. isegi tarisõna see, keeles ei ole see sõna äh, väga hea tähendusega. mina pakuksin siin sõna äh, kaasamine, inclusion. kaasamine on midagi väga konkreetset. kui me räägime nendega, kes täna äh, kuuluvad nii-öelda mässuliste hulka, kes kuuluvad Talibani, kas me peaksime nendega suhtlema? Äh, jah, ma arvan küll, äh, me peaksime neid läbirääkimisi pidama, aga paika panema ka konkreetsed piirid. kui me räägime siin lepitusest, kui me räägime siin integreerimisest, siis Äh, lepitus on äh, neile mõeldud, kes on väsinud äh, võitlemisest, inimesed, inimressursid, inimesed, kelle motiivid ei ole ideoloogilised, vaid teistsugused pigem. kui me mõtleme nüüd Talibani ka-, galaktikale, siis me vaatame kogu seda Talibani, siis on seal moti-, motiive erinevaid ja inimesi inspireerivad erinevad asjaolud. Taliban on killustunud, killustatus on Afganistani mõistmisel väga olulise tähtsusega sõna, on neid, kes, äh, kuhu on äh, infiltreerunud sisse Al-Qaeda, siis on ka neid grupeeringuid, kus on äh, sidemeid valitsusega ja kes on valitsusega vastuolus, sellepärast et nad leiavad, et neid on, äh, neid on diskrimineeritud, äh, siis on ta-, otseselt Talibani kuritegelikud grupp, grupid, kes äh, riigis näevad lihtsalt oma ühist vaenlast. on ka neid, kes on äraootaval seisukohal ja ei ole päris jõudnud otsusele, kas nad peaksid kompromissile minema valitsuse ja riigiga või mitte, iseäranis kui riiki peetakse nõrgaks siis on neidki, kes nii-öelda tulevad, äh, on pärit äh, pagulaste, põgenikelaagritest äh, ja nii edasi ja nii edasi. ühesõnaga, kogu ühiskonnas, ühiskond on väga killustunud. ja siis see nõndanimetatud lepitus mina arvan, et kõik peaks põhinema äh, konkreetsetel põhimõtetel. kõigepealt nende hulgast, kõige tähtsam nende hulgast on äh, põhiseaduse austamine. põhiseadus on väga oluline alusdokument, sellepärast et põhi, põhiseaduses on paigas oma punased piirid, mida ei tohi ületada kõigepealt sellepärast, et tegemist on vabariigile, mis põhineb põhiseadusel, mitte mingisuguse islami emiraatidega. ja põhiseaduses on tagatud meeste ja naiste vaheline võrdsus. ja seda põhimõtt-, seda põhimõtet, seda punast joont ei tohi ületada. ei saa enam leppida sellise olukorraga, et naised ei saa koolis käia. põhiseadus näiteks paneb paika selle, et tuleb austada inimõigusi, põhiõigusi ja ka seda ei tohi me, seda me ei tohi eirata. niisiis, kui see, kui kogu poliitiline protsess põhineb põhiseadusel, see peaks olema avatud kõigile neile, kes on nende põhiseaduse, põhiseaduse sätetega nõus ja kes äh, neid ei ületa. aga samal ajal peaksime me tagama ka selle, kes leiavad, et lepitusprotsess lepitusprotsess on mõeldud kõigile, need peaksid olema selles protsessis osaliseks. ma arvan, et see protsess saab toimida siis, kui protsess on tõesti, kui Afganistani elanikud tunnevad omanikutunnet selle protsessi osas, et meie teiselt väljastpoolt peaksime aitama, aga protsess peaks olema afganistanlaste protsess. seejuures eeldades, et ka teised selle piirkonna tegurid äh, aktsepteerivad seda protsessi. nüüd siis küsimus, mida saab teha Euroopa? mina arvan, et Euroopa juba teeb palju, aga ma arvan, et Euroopa saab teha veelgi enam. kõigepealt, mis puudutab äh, rahalist külge, siis äh, Euroopa äh, on kahe tuhande teisest kuni tänase päevani eraldanud Afganistanile üle kaheksa miljardi euro umbes. ja see puudutab siis mittesõjalist toetust Afganistanile. Euroopa tegutseb valdkondades, mis kindlasti on äh, võtmevaldkonnad Afganistani riigis, äh, nagu põllumajandus, äh, tervishoid äh, ja nii edasi. Äh, me oleme saatnud sinna oma politseimissiooni EUPOL, millest ma juba rääkisin, üks teie äh, kolleege on ka olnud Euroopa Liidu vaatlusmissiooni juht ja see missioon ei olnud mitte ainult protsessi ja valimiste hindamise seisukohast oluline, vaid oluline ka sellepärast, et see aitab meil valmistuda ette Äh, kogu valimiste tsüklit kui sellist, sellepärast et ärgem unustagem ometi, et järgmisel aastal toimuvad parlamendivalimised ja esimest korda valitakse ka äh, kohalikud äh, piirkon-, kohalike piirkondade volikogud või nõukogud ja pannakse paika kohaliku tasandi haldusinstitutsioonid esimest korda. ja need provintsinõukogud äh, või siis provintsipiirkondade rahvaesindajad äh, hakkavad tegutsema kohalikul tasandil äh, ja see on esimene Afganistani institutsioonide ülesehitamise faas. me ei tohiks ka unustada, et kõige olulisemad konverentsid Bonn, London, Paris, Pariis, Haag ja, ja, ja nii edasi. kõik need konverentsid on väga vajalikud ja seda, neisse suhtuvad väga hästi ka Afganistani elanikud aga sageli esitavad afganistanlased küsimuse, et mis asi see Euroopa üldse on? ja ma selgitan tavaliselt, et äh, Euroopa on ühine väärtuste jagamise süsteem ja nende väärtuste hulgas on inimõigused, äh, vastutus, äh, läbipaistvus. Need on just nimelt need väärtused, mida vajab ka Afganistani riik. aga mina läheksin isegi kaugemale ja ütleksin, et Euroopa ülesehitus põhines kahel kontseptsioonil, idealismil ja realismil. Euroopa ülesehitamine tugines ühiste huvide pealejäämisele ja mitte vastastikule äh, rivaalitsemisele. kui me nüüd mõtleme, et tegemist on riigiga, kus äh, valitseb usaldamatus äh, ja selle asemel võiks olla palju majanduslikke võimalusi hoopis, siis äh, siin võib kasutada just nimelt äh, Euroopa näidet, äh, sellepärast et meil oli ju ka söe- ja teraseühind-, ühendus. me võime pakkuda ka toetust nii-öelda vaimus. aga mida saate teie konkreetselt teha ja mida saavad teha parlamendid? see on osaliselt küsimus teile aga mina rõhutaksin, et mina usun parlamentaarsesse diplomaatiasse. parlamentaarne demo-, demokraatia on võtmeks ka Afganistani sarnastes olukordades, riikides, kus institutsioonid on alles värsked ja uued ja parlamendid võiksid oma täita oma rolli märksa paremini. ja ma arvan, et Afganistani jaoks parimat, ka Afganistani parimad ressursid saaksid teie tähelepanust julgust juurde. nii et mina soovitaksin teile teha koostööd, kus vähegi võimalik, Afganistani parlamendiga. see oleks Afganistani äh, poliitikutele suureks julgustuseks ja ma arvan, et me peaksime seda julgustust neile pakkuma, sellepärast et Afganistan on praegusel hetkel väga noor riik, kuuskümmend protsenti selle riigi rahvastikust on alla kolmekümne aasta vanad. ja kui demograafilised näitajad jätkavad samas vaimus, siis viieteistkümne aasta pärast on seitsekümmend protsenti elanikkonnast alla kahekümne aastased nii et me peame tõesti olema oma ülesannetele pühendunud selleks, et äh, meil terve põlvkond afganistanlasi kaduma ei läheks. ja nüüd paar sõna ka Pakistani kohta. ma tõesti teen lühidalt, sellepärast et ma mõistan, et ja võib-olla ma võiksin tegelikult Afganistaniga äh, tegeleda ka siis äh, lihtsalt teie küsimustele vastates, eks ole. aitäh! suur tänu suursaadik Sekvile tema väga laiapõhjalise ettekande eest, ta on juba väga palju erinevaid küsimusi tõstatanud, puudutanud ja nüüd tahaksin kahte asja veel enne üldist arutelu märkida. esimene märkus oleks isiklik märkus. härra suursaadik oli nii kena ja meenutas meile seda olukorda, kus me kohtusime nimelt Kabulis, kui mina olin Milano linnapea ja tema seal saadik ja me alustasime tööd kokkuvarisenud silla ülesehitamiseks. me ei tulnud seal kokku mitte sellepärast, et me oleksime puussepad, vaid äh, Milano soovis Kabuli linnale seda kingitust teha. kokku oli see on nelikümmend üheksa bussi ja kümme muud sõidungit ja niimoodi oli võimalik linnas uuesti jalule aidata ühiskondlik, ühistras-, ühistransport. peale selle üritasime me ka äh, prügimajandust uuesti jalule aidata ma arvan, et äh, see sild ja kogu meie abi oli väga tähtis linna aitamiseks. nüüd ma annan kaheks minutiks teile sõna, palun kõne eest kinni pidada. selleks, et kõik, kes soovivad sõna saada, nüüd peaks olema kaheksa, saaksid sõna. siin on terve rida kõneleda soovijaid, seepärast pidage kõneajast kinni. esimeseks kõneks on kolleeg Berman. tema on äh, Euroopa Parlamendi Afganistani delegatsiooni juhiks, palun. Maar ik zal in het Nederlands spreken, want dat is mijn taal. Uh... Suur tänu, härra esimees, mina räägiksin oma emakeeles, hollandi keeles. ma kuulasin teid väga tähelepanelikult, härra Sekvi, ja minule avaldas vaimustust see, kuidas te oma kogemustest räägite ja ka see, kuidas te väga ettevaatlikult nendesse asjadesse suhtute. mul on teile kolm küsimust. esiteks, te rääkisite turvalisusest, te rääkisite Eupolist ja Euroopa Liidu rollist Afganistani politsei jõudude ülesehitamisel, mille ülesandeks peaks ju olema siis turvalisuse tagamine? ma arvan, et küsimuseks ei ole mitte see, kui palju Euroopa siin aitab ja kui palju inimesi sinna saadetakse, vaid küsimus on pigem selles, kuidas on lood Afganistani politseiga. kas lähtutakse USA lähenemisest, mis on sõjaline, kas tegemist on sõjalise politseiga või on tegemist sarnase politseinikega, kes patrulleerivad mõnes äh, Amsterdami linnaosas ja mõtleb, et kas ta nüüd teeb sellele valesti parkinud autole siin trahvi või mitte. ja kas ta hoolitseb lihtsalt selle eest, et seadustest peetakse kinni. ma arvan, et Euroopa lähenemine politseitööle on parim. Afganistani kodanikud austavad teid väga. ameeriklasi nad aga väga ei usalda seda on viimase kaheksa aasta jooksul väga hästi näha olnud. alguses oli ameeriklaste usaldusväärsus väga hea, kuid hiljem on nad selle kõik mängu pannud. siis teiseks, see niinimetatud afganiseerimine, mida te selle all mõistate? kas see tähendab seda, et meie üksused tulevad tagasi, et üha rohkem aidatakse arengu- ja ülesehitustöös? mis on teie mõistes afganiseerimine, kas see tähendab seda, et kohalikud juhid, see tähendab ka Taliban saab äh, riigi juhtimises osaleda, kuhu te kavatsete jälle piiri tõmmata, kahjuks on minu aeg nüüd läbi. jah, te isegi ületasite kolmkümmend kaheksa minutit oma kõneaega, ütleb härra esimees. järgmiseks härra Kelam, palun. Uh, Mr Ambassador, I would like to thank you. härra saadik, ma tahaksin tänada teid väga aga kogenud kõnele eest. Te nimetasite seda, et te pakute lootust, te ei saa võita süda ette hinge. see on võib-olla tõesti tõsi meie puhul. me oleme rahvas, kes on olnud Afganistanis. on mitmed Euroopa liikmesriigid, kellel on väed või jõud Afganistanis panused on väga kõrged poliitilisel tasandil, kuid äh, lootus mureneb ka siin Euroopas. ma tahaksin küsida teilt, mis on teie mulje äh, võimalikest alternatiividest äh, olemasolevale presidendile? tundub, et USA on on äh, otsustanud, et härra Karzai on äh, võitnud, vaatamata kõigile komplikatsioonidele, kuid äh, demokraatia räägib ikkagi usaldusväärsetest alternatiividest. kas on mingisuguseid alternatiive härra Karzaile, saab tulla või keegi teine? umbes kakskümmend aastat tagasi lääne inimesed ütlesid seda, me peame toetama Gorbatšovi sellepärast, et ei ole alternatiivset lahendust siis tuli Jeltsin ja jällegi öeldi, et me peame toetama Jeltsinit iga hinna eest, sest alternatiivi ei ole. tänapäeva tänaval äh, endine Pakistani luurejuht ütleb seda, et mullah Omar ja äh, Karzai tulevad ühest samast äh, linnast, ühest samast hõimust, et ei ole võimatu et nad muutuvad veelgi lähedasemaks ning teine mulje, meil on, me oleme investeerinud raha äh, pagulaste tagasitulekus, kas see on, kas mingi protsess toimub, toimub? aitäh, härra Kela. härra Arlaki, kaks minutit, palun. Grazie, grazie, signor presidente. Caro Secui, noi credo che aitäh, härra esimees saadik äh, Sekue, loomulikult me saame toetada teie palvet toetada Euroopa missiooni Afganistanis ning mulle avatab äh, väga muljet see positiivne toon, millest te rääkisite selles, millest te rääk-, millega te rääkisite sellest, millest ta saab teha. samuti teie ausus äh, rääkides raskustest mul on mõned eh, küsimused, ma ei tea, kas te saate nendele vastata. võib-olla te ei saa öelda meile täpselt, mida te mõtlete, aga võib-olla te saate vihjata, mida te mõtlete. kõigepealt partnerlus. see on kõige olulisem, üks kõige olulisemaid küsimusi Afganistanis. milline, millise valitsusega, milliste osapooltega ning ning mitte ainult valitsusse kaasatuna, vaid ka kohalikel tasandil kaasatuna. millist, milliste osapooltega on meil võimalus saavutada seda, mida me tahame saavutada? minu poliitõpingud on näidanud, et alati on olemas alternatiivid. kas teil, kas teil on mõtteid, mida võiks ühe ilmaga saita näiteks? teiseks, te ei rääkinud narkootikumidest äh, alt-, alt- ja alternatiivmajandusest alternatiiviks oopiumimajandusele. aitäh, me, järgmine kõneleja, palun, kaks minutit. proua Haudo. Sorry, I was listening to the Finnish interpret- vabandust, ma kuulasin soomekeelset tõlget ja nad unustasid mu nime mainida tõlkes, nii et äh, ma ei pannud tähele, et mind ootate. Äh, tere tulemast teilegi Euroopa, teile Euroopa Parlamenti, ma arvan, et me peaksime tänama teid selle väga tähtsa ülesande eest, äh, mida te meie nimel täidate. inimõiguste asekomisjonis selles parlamendis käisid meil külas hiljuti Afganistani esindajad ja see külaskäik oli väga Äh, informatiivne meie jaoks, me tahaks, ma tahaksin küsida teilt kommentaare selle kohta, mida me kuulsime. meil käis äh, näiteks kohal äh, inimõiguste organisatsioonis Human Rights Watch külasta-, esindaja Kabulist Rachel Watch ja tema ütles, et tema tunneb väga suurt mu-, muret inimõiguste küsimuse mõjule no, ähm, läbirääkimistele, seoses läbirääkimistega Talibaniga. siis kuulsime analüüsivõrgustiku esindajalt siin Brüsselis, et nemad kahtlevad, kas kas tegelikult valimiste pettuste komisjoni mandaat on piisavalt tugev, et valitsuse ametniku, valitsuse ametnike poliitilisele survele mitte järele anda. Või, ja siis veel kolmandaks otsides võimalusi, kuidas olukorda stabiilsemaks muuta, samal ajal inimõiguste olukorda parandades, kas Euroopa Liidu politseimissioon võib-olla ehk võiks inimõiguste alasele koolitusele rohkem tähelepanu pöörata? selleks, et meie kõigi väärtusi rohkem levitada Afganistanis. Grazie onorevole Autola suur tänu, proua Haudale, nüüd kolleeg Lösing saab järgmisena kaheks minutiks sõna. jah, ma tahaksin kõigepealt tänada selle põhjaliku ettekande eest. mul jäid siiski veel mõned küsimused ja tahaksin liituda selle kolleegiga, kes juhatab Afganistani delegatsiooni. nimelt minu jaoks on ka tähtis Afganistani politsei tulevik. me ka SEDE allkomisjonis juba tegelesime selle küsimusega ja seal öeldi, et EUPOL-i koolitajatest väga paljud kuuluvad kas Prantsuse või Itaalia politseisse. tegemist on paramilitaarse politseiga ja ma tahaksin küsida, kas see peaks tõesti olema eeskujuks Afganistani politsei ülesehitamisel? ja kas see tõesti aitab äh, Afganistanis demokraatlikult üles ehitada äh, tsiviilpolitseid äh,, see ei ole ju mitte midagi sellist, mida meie siin Euroopas politsei all äh, ette kujutame ja see ei ole kooskõlas ka Euroopa väärtustega. siis teine küsimus ka minul puudutab seda niinimetatud afganiseerimist. ka mulle valmistab väga palju muret Afganistani tuleviku areng, kui ma mõtlen, milline valitsus ja milline riik praegu Afganistanis on. tegemist on valitsusega, mis teeb koostööd sõjakurjategijatega, see valitsus ei arvesta kodanikega, kodanikud väga palju valitsust ei toeta ka väga palju on suunatud sõjaväele selles riigis ja sõjavägi neelab isegi rohkem raha, kui Afganistani eelarves raha on. seepärast tahaksin küsidagi, kuidas, nagu te, härra suursaadik, juba ütlesite, on võimalik seda raha siiski muretseda, kuidas on siin meie võimalused ja EUPOL-i missioonil võimalused seda kõike mõjutada. suur tänu, proua Lösing ja nüüd kolleeg Preiga, palun. Mulțumesc mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ambasador, pentru expunerea făcută. Ehm, aș vrea să... Aitäh eh, härra saadikule selle ülevaate eest. ma tahaksin kaks, teile kolm küsimust esitada. Te mainisite äh, mitut äh, positiivset aspekti, mis on seotud Euroopa Liidu tegevusega Afganistanis. ma sooviks küsida teie, et milline teie arvates oleks kõige positiivsem aspekt? kus on äh, tehtud kõige suuremaid edusamme. Te mainisite, et Euroopa Liit on Afganistanis massiivselt kohal ja et palju asju on ära tehtud. milline on olnud kõige positiivsem areng? ja teine küsimus puudutab äh, Euro-, Eupolit ja, ja NATO-t, millised on selle koostöö äh, põhilised äh, aspektid ja, ja millised on äh, selle koostöö probleemid? ning lõpetuseks, ja see on mu kolmas küsimus, te eristasite lepitumist ja kaasamist. ma tean, et president Karzai tihtipeale räägib lepitusest kas äh, te siis äh, soovite siin polemiseerida president Karzaiga või on see lihtsalt nüanss, aitäh? Breda, conclude. aitäh, härra Breda ja nüüd saab sõna härra Obiols selleks, et esimest küsimuste vooru lõpetada. Dijo usted al tomar posesión de su dificilísimo encargo embajador que tenía como uno jah, aitäh, see on mm, tõesti väga keeruline ülesanne, millega te tegelete ja teil on, teie ülesandeks on ka äh, suhtlemine Euroopa institutsioonidega, muuhulgas parlamendiga Afganistanis äh, kestab sõjaväeline, sõjaline missioon juba kaheksa aastat ja nüüd äh, arutatakse, et kuidas see peaks edasi minema. E, meil võivad olla erinevad äh, prioriteedid, aga me kõik peame teatavaid prognoose ka koostama ja rahvusvaheline üldsus on Afganistanis kindlasti veel väga kaua kohal. ja selle aja jooksul tuleb paika panna ka prioriteedid ja neid ka seal kohalikele vahendada. ma olen teiega nõus, kui te ütlete, et te tahate eh, saada enda, võita enda poole nii inimeste meeled, südamed kui kõhud. nojah, südameid ja kõht, südameid ja meeli võib ju võita, aga mm aga tegemist on siiski ka vastutusküsimusega. ja see on väga hästi äh, ära toodud Gro Harlem Brundtlandi äh, sõnades, kes ütles, et äh, me peame eelkõige üritama parandada Afgan-, afgaanide elutingimusi, see on ähm, ära toodud hiljuti koostatud raportis ja ma tahaksin nüüd rääkida siin põhiküsimuses, äh, küsimustest. ikka ja jälle räägitakse äh, afgaanide toitmisest ja sellest äh, nende tervishoiuprobleemist, et kuidas kavatsetakse tervishoiuprobleeme lahendada Afganistanis? aitäh, nüüd saab sõna härra saadik Sekvi, palun um,. Uh ma teen väga lühidalt. politsei ja turvalisuse küsimuses on väljend, mida kasutatakse Afganistanis, on vaikne tsunami. see viitab faktile, et igal, iga päev keskmiselt neli, viis või kuus Äh, politseinikku tapetakse mässuliste poolt. miks vaikne? sellepärast, et keegi ei räägi sellest. või vähemalt mit-, peaaegu mitte keegi. sest kui teil on võimalus lugeda Guardiani äh, oli, siis oli üks nii-öelda raporti leke, mis ütles just seda. ma arvan et ma selle vastuse raames tahaksin rääkida ka ühest teisest küsimusest. ma arvan, et riigi olukorras täna me pea-, me ajame mõlemat, me, me peame pakkuma võimaluse äh, hoida teatud, äh, teatud piirkondi väga musklise politseijõudude all selleks, et äh, pärast üles ehitada see sest mis on oluline Afganistani inimeste jaoks, on see, et kui piirkond nii-öelda puhastatakse, ei ole keegi, kes seda äh, olukorda seal kontrolli all hoiab peale puhastust. Äh, niipea, kui äh, julge-, julgeolekujõud lahkuvad, Taliban tuleb tagasi. on selge ja meie nägemus on see, et mida me vajame, on politsei, mis võib olla tõesti number üks esimesed, mis on eh, tõhusalt eh, eh, toimiv vastastikku justiitsküsimus, justiitsvaldkonnaga. see on võti, sest mida me peame looma, on kindlus, kes esindab turvalisust näiteks riigis või linnas. mida EUPOL teeb ma kahjuks ei nimetanud seda. EUPOL on väga instrumentaalne lähenemaks teisele probleemile. see on korruptsioon politseijõududes. see ei ole küll väga uus. on uus siseminister seal ja ma kasutan tema sõnu. kui me räägime korruptsioonist, politseijõududest, siis, siis me oleme, oleme teinud suure sammu edasi, rääkimaks ja, ja võitlemaks korruptsiooniga kogu riigis. afganiseerimine. ma arvan, et see on võti. afganiseerimine tähendab minu jaoks või minu nägemuses kahte asja teatud tegevuste üleandmine eh, Afgaani ja Afganistani inimestele ja teiseks ühe kontseptsiooni tõeline rakendamine. see on eh, vastastikune vastutus seda, sellest kontseptsioonist räägiti nii Pariisi konverentsil kui Haagis. see on tõstatada äh, välisfondide äh, ra-, liikumist eelarvest. see on afganiseerimine ka. see vihjab millele, see tähendab seda, et äh, valitsus kasutab hästi ära välisrahastust. et kui me töötame nendes kahes suunas siis eh, me teeme suure sammu edasi. lubage mul öelda, et mõnikord ma näen, et me kipume rääkima nii-öelda väljatõmbumise strateegiast Af. afganiseerimine ah, on minu jaoks üleminekustrateegia strateegia, see on üleminek faasi, kus, kus meie, me, me, me peame olema seal pikka aega, meil peavad olema pikaajalised kohustused, kuid, kuid julgeolek, riigi, riigi alustalad peavad olema siiski Afganistani inimeste käes. võimalik alternatiiv Karzaile. ausalt öeldes juba algusest peale valimisperioodi algusest peale küsiti minult just sedasama küsimust ning äh, minu vastus oli alati sama. lõppude lõpuks on Afganistani inimeste otsustada. see on nende otsus, nad peavad äh, äh, peavad olema usaldusväärsed, aga, aga selleks, et nende juht oleks usaldusväärne, siis nad peavad ise endale juhi valima. ma arvan, et et parim alternatiiv on see, et Afganistani inimesed otsustavad ise. Äh, põgenike küsimus. Äh, ma tahaksin äh, siin veel nimetada. Karzai ja Mulomar ei, ei ole ühest hõimust pärit. Karzai on Durani, on Mulomar on Kilsai, on, on hõimu nii-öelda teine konföderatsioon. Nad tulevad küll Kandarist mõlemad, jah. ja see, nad on Otaki ala hõim nii-öelda. põhimõtteliselt, et see tegelikult ei aita kaasa millegile. nii, küsi-, põgenike küsimus, see on võtmeküsimus. ma usun et see on üsna pä-, äh, üsna tähtis küsimus päevakorras ning ma tahaksin öelda seda, et Euroopa riigid on üsna, äh, üsna palju sellega tegelenud. näiteks selle valimis, valimisperioodi käigus me arvestasime, et kuskil üheksa tuhat kuni üheksasada tuhat kuni üks miljon inimest ei saa hääletada, sest nad ei ole lihtsalt riigis. ma tervitan väga seda küsimust, sest te tegelikult tõstatasite tuleviku võtmeküsimuse. ma hindan väga neid küsimusi mitte kõik saadikud ei ole väga head inimesed ja ei, ei räägi oma riigi nimel, aga mina ju esindan kahtekümmet seitset eh, riiki ja mida ma tahaksin teile öelda, on see, et te, et te olete andnud eh, teemal väga tõsise analüüsi, te olete tõstatanud eh, olulised küsimused on väga oluline, et me mäletaksime, et Euroopa Liidus on erinevad rahvused esindatud, kuid see on midagi enamat. see esindab, esindab kontseptsiooni, mis, mida tuleb võtta tõsiselt kõikide Afganistani poliitikute poolt. uus valitsus Afganistanis peab olema keskendunud tulevikule ja mitte vaatama pidevalt üle õla, kiigates minevikku. Nad valitsus, mis praegu on töö, on töötamas äh, nagu ka eelmine valitsus viimase nelja-viie aasta jooksul, neil seal on pal-, palju, seal on mitmeid kompetentseid ja pädevaid ministreid, mida mina eeldaksin ja ootan on see, et ministrid, kes on professionaalsed ja pühendunud, jätkaksid, jätkaksid oma ametis ja ma lood-, loodan, et nad, nad jätkavad samas ametis või ka kuskil teises ametis. ma loodan, et nende andekate ministrite arv valitsuses suureneb narkootikumide küsimus, ma ei rääkinud sellest palju, sest ma arvasin, et see on üsna vastuoluline teema ja nagunii tuleb selle kohta küsimusi. ma arvan, et me oleme hakanud aru saama, kui keeruline see, see teema äh, on. see ei ole ainult majandusküsimus, ei ole ainult majandusküsimus. see on palju rohkem kui statistika või alternat-, alternatiivne, altern-, alternatiivid. loomulikult alternatiivsed äh, asjad äh, on äh, olulised, me peame leidma turule pääsu nendele alternatiivsetele põllukultuuridele. me teame, et uus valitsus on pühendunud ka sellele teemale kuid äh, on mitmeid samme selles protsessis, mida valitsus peab tegema ning samuti äh, on veel väga keerukaid küsimusi sellega seoses ja te teate seda ka ju ise. üks on see, et, et on, äh, ma peaksin nimetama, et on rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus, mis on seotud tootmise ja turustamisega narkootikumidel. Afganistan äh, toodab heroiini, seetõttu on ta samuti on, on kommertsseosed ning äh, see on ju ka küsimus äh, part-, äh, partnerlussuhete loomine transiitriikidega. me peame leidma need allikad, ja nende kemikaalide tootmise äh, ka seotud äh, et, et erinevad äh, allikad, erinevad eelkäijad, nii-öelda keemilised eri, eel, eelkäijad. ja seetõttu on väga oluline, et peab olema palju suurem organiseeritus äh, selleks, et selle organiseeritud kuritegevusega võidelda ning et jõud sellest üle käiks. meil on olnud erinevad valikud või valikuvõimalused, äh, väl-, siis äh, välja juurimine nii-öelda ning äh, rääkides politseijõududest, ma tahan öelda seda, et, et mina, et, et äh, fragmenteeritus, mis, et, et on, on täiesti ilmselge, on äh, organ IPCB mis, mis vaatab kõiki neid, kes on seotud koolitusega, ameeriklased teistest riikidest, Eupolist. ma pean ütlema seda, et mina näen, et see on suur edusamm, et EU, Eupol või, või Eupoli juht, komandör on juhatab äh, seal rühma selles organis, et see on siis strateegiline või tehnilisel tasandil, see on, see on selline tehniline strateegiline grupp. ma usun, et koordineerimine on hea ning ma tahtsin lihtsalt nimetada seda fakti, et see on suurepärane suhe äh, kõikide osapoolte vahel ning isegi kui lähenemine on erinevatel osapooltel erinev, siis ma usun, et me oleme eh, edukalt erinevate lähenemiste koordineerimisele eh, pühendunud. kuid eh, ma arvan, et me oleme siiski õigel suunal. kõige suurem edasiminek Afganistanis ma arvan, et midagi, mida loetakse tõeliseks e-, edulooks, mida Euroopa Liit on teinud, on tervishoid või tervishoiuvaldkond. tänapäeval kaheksakümmend protsenti Afganistani inimestest äh, saab äh, meditsiiniabi. kui te mõtlete selle peale, et äh, ainult kolm aastat tagasi oli see protsent umbes kolmkümmend ma arvan, et, et see on tõeline, tõeline edasiminek. samuti ka, aga ka see, et mis on need põhiteenused, mida riik peab pakkuma, ka seal on olnud eh, suur edasiminek. kahekümne esimesel septembril, eh, ainult mõned nädalad tagasi, oli kampaania mm, siis vaktsineerimisega, vaktsineerimise kampaania Äh, samuti ka nendes piirkondades riigis, kus äh, mässulist jõud on väga tugev. mis tähendab seda, et, et põhiteenuste pakkumine, nagu näiteks vaktsineerimine äh, suurele hulgale inimestele, ka kõige, kõige haavatavamatele, näiteks nagu lastele, seda on nii edukalt promotud, see oli siis poolio vaktsineerimine. ma ütleksin, et, et parimad, et parimad edasiminekud on tõesti nendes, mis ei ole veel nii, nii ilmselged. ma just mõtlen siis kohaliku omavalitsuse või kohalike tasandi valitsust. on hea koostöö ning see on selle tõttu, et kohalikul tasandil on aru saadud, et kas, kas me, et kas me oleme koos või eraldi. näiteks eh, NATO pakub eh, Eupolile eh, nii-öelda majutust ning on programm mõni aasta tagasi siis Euroopa Komisjoni poolt, nii et, et programmid äh, või programme võib rahastada kuni, äh, kuni kaheksakümne protsendi ulatuses. see on koostöö, mis näitab seda minu arust, et me tahame, äh, me tahame siis tõ-, tõsiselt teha tööd selle fragmenteerituse küsimusega te rääkisite, kui ma nüüd sain täpselt aru, te räägite Euroopa hõimudest, kui ma sain aru. ma tahaksin teile rääkida ühe loo. esimene kord, kui ma kohtusin Karl Saiga oma ametikohalt, ta küsis mu käest, et mis on täpselt teie töö, ma ei saa sellest hästi aru või üle. ja ma üritasin talle seda selgitada eh, parimal viisil, et mis minu töö on. ma rääkisin talle, härra president Euroopa on nagu, nagu Afganistan. on erinevad hõimud. aeg-ajalt, et me peame võtma, peame võtma tähtsaid otsuseid vastu, enamasti Brüsselis. ja minu aru, asi on see, et panna Afganistanis, tuua kokku need erinevad hõimud. ja nüüd ma saan aru, see on täitsa nagu minu töö suur tänu, härra suursaadik. alustaksime teise kõnelejate vooruga. ma vabandan kolleegide ees, kuid mul on väga kahju, te peate leppima ühe minutiga, sellepärast et härra suursaadik peab veel ka vastama ja peab siit hiljemalt kuusteist nelikümmend viis lahkuma, nii et Te saate võimaluse ilma eelnevate kommentaarideta ainult ühe küsimuse esitada, sest mul on veel kaheksa inimest kirjas. härra Soliidis ja üks minut. Uh, NATO... suur tänu, härra esimees, on selge, et uh, NATO jõud ja ka Euroopa peavad Afganistani kohale jääma, kuni jõuab kätte päev, millal me võime olla täiesti kindlad, et uh, Afganistani ei ole rahvusvahelise terrorismi turvapaigaks. ja uued uudised sellest, kuidas üha rohkem äh, surraks, üha rohkem satuvad sõdurid rünnakute ohtaks ja veen-, ameeriklased äh, paluvad saada rohkem vägesid ja teie ütlesite ise, et valitsus peaks olema usaldusväärne, pädevus peab näitama üles pühendumust, vastutustunnet ja ma olen, ma, ma kardan, et valitsus on nii palju pettusega olnud seotud, et sellisel juhul ei saa sellest kunagi kujuneda vastutustundlikku ja usaldusväärset äh, valitsust ja kui on teine voor, kas siis see teine kandidaat, kas sellest võib saada usaldusväärne alternatiiv? Taaler. härra Taaler, palun. Rad bi postavil eno vprašanje na bolj strateški ravni aitäh. Uh, Gospod ambasador Seki, vaše mnenje o preprostem vprašanju. Ali se... tegemist on pigem strateegilise küsimusega. ma tahaksin aga teada, milline on teie arvamus järgmises lihtsas küsimuses. kas te ei leia, et sõjaline kohalolek Afganistanis lisab vaid õli tulle ja on vesi Talibani veskile? kas te ei arva, et võib-olla oleks aeg ähm, meie üksused Afganistanist välja tuua, mõeldes ka sellele, mida te meile aasta või kaks tagasi rääkisite, sest toona oli olukord palju parem ja praegusel hetkel on olukord muutunud halvemaks nii turvalisuse all kui ka öö, ähm, inimeste rahulolu osas. nii et miks te arvate, et sama strateegia kasutamisega olukord muutub järgneva aasta jooksul. ma arvan, et on viimane aeg leida alternatiivne strateegia. ja teha võimalikult palju lõimimistööd Afganistanis ning lasta neil endil asju ajada omamoodi ja loobuda sellest illusioonist, et meie võiksime seda riiki juhtida. kolleeg Van Balen, üks minut. suur tänu, härra esimees ma arvan, et võib-olla ei olegi nii oluline, kas meie leiame, et Afganistani, Afganistani valitsused olid legitiimsed või mitte. aga ma tahaksin härra Sekilt küsida, et kas valitsuse, kas valimiste tulemused annavad Afganistani siseselt president Karzaile piisavalt palju usaldusväärsust? aitäh, härra Van Balen ja järgmiseks proua Lohpiiler, palun. üks minut suur tänu, härra esimees, mina tahaksin lihtsalt valimiste raporti juurde tagasi tulla. Afganistani sõltumatu inimõiguste organisatsioon ütles, et ta võrdles valimisi kahe tuhande neljanda ja kahe tuhande viienda aastaga ja võib öelda, et äh, paljudel naistel on küll valimisõigus, kuid nad on pettunud riigis ja sellepärast ei läinud valima. põhjuseks on äh, ebaturvaline olukord ja ka täitmata lubadused. me kuulsime tervet rida juhtumeid, kus Euroopa Liidu valimisvaatlejad või ka rahvusvaheline üldsus üleüldse liiga hilja hakkas mõtlema selle peale, kuidas tagada see, et naistel oleks võimalik turvaliselt valima minna Te olete kindlasti nendest sündmustest kuulnud ja tahaksin teada, kas te olete sellest õppinud, kas te lihtsustate naiste valimist, kas te informeerite neid paremini selleks, et neil oleks võimalik järgmise aasta parlamendivalimistel osaleda, aitäh! suur tänu ja nüüd proua Oomen Raiten, üks minut, palun. jah, härra esimees, mul on suur austus äh, suursaadik Sekvi ees ta alustas sellest, et Euroopa rahvastik on üha vähem selle poolt, et me oleksime Afganistanis esindatud ja me ei saa seda asja niimoodi jätta. mida, mis nõude meile annate, mida me peaksime tegema, millised saaksid, milline on meie koostöö ameeriklastega, suur tänu, proua Oomen Reuten ja nüüd järgmine kõneleja. härra Svoboda, suur tänu, mul on kõigest üks küsimus Te teete oma tööd nii nagu teie teete, nii nagu meie siin Euroopa Liidus teeme. mis te arvate, kui pikalt peame me veel sõjaliselt esindatud olema ja peab meid olema seal palju? Te rääkisite sellest, mis on vajalik, kuid mis te arvate, kui kaua peab selline suur sõjaline esindatus seal veel olema, kaks, viis või kümme aastat, seda oleks huvitav teada, aitäh suur tänu, härra Svoboda ja järgmiseks saab kolleeg äh, Sharkin. Thank you, chair, thank you, ambassador um,. I don't envy the diff-. suur tänu härra eriesindaja, ma tõesti näen, millised on äh, erinevad sii-, erinevused siin ja mis on Afganistanis. Te rääkisite siin usaldamatusest institutsioonide vastu, aga minu küsimus puudutab äh, meie vägesid ja humanitaartöötajaid, kes on ülesehitustööga seotud ja kes on seal kõige parimate kavatsustega ja tahavad äh, luua rohkem vabadust ja, ja vabamat ühiskonda afgaanide jaoks. aga üha enam kerkib esile süüdistusi partnerorganisatsioonide eh, kohta, kellega on see, kellega teevad koostööd meie Euroopa töötajad ja nii, et partnerorganisatsioonid on seotud pettustega ja nii edasi ja ma tahaksin, kas teil on, küsida, kas teil on mingisuguseid tagatisi selle kohta, et äh, need partnerorganisatsioonid, kellega meie, Euroopa inimesed, vabaduse nimel koostööd teevad, ei ole seotud äh, pettuse ja ja inimeste kaubandusega. suur tänu, proua Šaage, järgmises kolleeg Lunatšek, üks minut, palun. suur tänu, härra Seki, te rääkisite, et Afganistanide otsustada on see, kes on nende president aga hiljuti kuulsime me, et äh, härra Kalve pidi minema äh, ja sellepärast, et lahkuma sellepärast, et tekkis äh, küsimusi, kuidas jätkata ja, ja kerkisid pinnale üsna suured süüdistused, tõsised süüdistused pettuste kohta ja, ja, ja nüüd on ÜRO kuidagi selle otsekui vaiba alla pühkinud. me ei tea, mis täpselt juhtub, kas, kui me leiame, et Afganist-, afgaanid on need, kes otsustavad, äh, siis igal juhul ma arvan, et me peaksime uurima, mis juhtus, me ei saa jätkata koostööd Karzaiga, äh, nii nagu poleks midagi juhtuda ÜRO paistab, ütlevad, et äh, asjad on nagu on ja meie ei taha rohkem uurida asja, aga, aga eks äh, ma arvan, et meie, see ei ole kõige parem lähenemine. tänu kolleeg Lunatšek ja nüüd saab äh, meie aseesimees härra Pasku sõnuks ja kuna ta on meie aseesimees, siis ta saab pooleteiseks minutiks sõna ähm.. suur tänu! ma tahaksin tänada teid äh, teie ekspose eest. mul on selline mulje, et äh, kui kauemaks, mida kauemaks te sinna jääte, seda, seda keerulisemaks olukord mõt-, jälle muutub, kui te vaatate kahe tuhande esimest, kahe tuhande teist äh, aastat äh, ja võrdlete olukorda praegusega, siis näete, et Taliban on taas tõusnud ja me oleme märkimisväärselt keerulisemalt olukorras kui varem. ja nii palju sellest, aga mina tahtsin küsida hoopis seda, kui palju me oleme võtnud arvesse Afganistani traditsioone öö, äh, oma ettekujutuses sellest, mida me tahame neile pakkuda, äh, nagu näiteks riigi institutsioonid, politsei ja nii edasi, kõik kaasaegse riigi äh, organid, mida me pakume. me taha, me ju ei taha, et Afganistanist saaks jälle terrorismi turvapaik Tante l'abbuono di 30 secondi è stato nel minuto. Grazie eh.... suur tänu, kuigi te saite pooleteiseks minutiks sõna, kasutasite kõigest minuti ära. härra suursaadik, nüüd on meil veel natukene aega ehk viis minutit saaksite vastata. suur tänu. enne kui ma hakkan vastama, siis ma tahaksin mainida ühte asja, mis mul ennem ütlemata jäi üks parlamendiliige rääkis mulle, et kuidas me ühendame lepitusprotsessis äh, ka inimõigusi, põhiinimõigusi, iseäranis äh, naiste õigusi ja siinkohal ma tahaksin rääkida ühest loost, ühe loo teile. inimene, kes mulle kõige selgemalt selgitas, mida see tähendab, oli üks äh, Mamiani äh, parlamendi äh, liige, üks naisterahvas, kui ta ütles, et äh, see lepitus, kui see lepitus tähendab seda, et ma ei käi koolis, ma ei saa esindada enam oma rahvast, et mu tütred ei saa kooli minna, kui see, kui see tähendab seda, siis äh, unustage ära. kui aga mina võin oma poliitikat aktiivselt jätkata, siis siis jätkakem ka lepitusprotsessiga. nii et see on siis see piir, mida ma tahaksin siinkohal välja tuua. ja kui mul on võimalik ajaliselt, siis ma tahaksin puudutada ka seda pettuste, pett-, pettuse küsimust ja võltsimise küsimust. jah, praegu arutatakse väga ÜRO Afganistani missiooni pettuse võimaluse üle ja minu jaoks on selge see, et mina pean toetama Junamat. ma katsun oma teed teha võimalikult hästi ja see lugu on iseenesest mulle, minu jaoks väga kurb lugu, sellepärast et äh, mina olen mõlema osapoolega äh, isiklikult saan väga hästi läbi, nii Galbraidi kui ka Kai Aidega. selge on see, et sellised äh, pettuse juhtumeid, eiramisi, eeskirjade eiramisi mm, ei saa heaks kiita. kui te küsite, kas oli selliseid äh, eeskirjade eiramisi, siis ma pean vastama jah. aga kui suurel määral, sellele küsimusele ma pean vastama, ma ei tea ja ma ootan ära selle, millal institutsioonid, asutused, kes vastutavad selle eest, kes tegelevad selle küsimusega, nagu ECC valimispettuste küsimusega tegelev organisatsioon, kus on viis liiget ja kolm neist on välismaalased, kuni need organisatsioonid kõik süüdistused põhjani läbi uurivad ja alles pärast seda, ma arvan, ma võin teha siin järeldusi praegusel hetkel püüan ma teha seda, et ma püüan kinnitada et mina toetan et mina toa-, mina to lähtun ECC-st ja ma ei hakkaks enne, ette õõnestama valimistulemusi, ükskõik mis need tulemused ka ei oleks presidendi usaldusväärsuse kohta tahaksin ma öelda seda, et äh, sellele küsimusele saavad vastata Afganistani elanikud. ja, ja nende vastus peaks tulema nende, läbi nende hääletustulemuste kaudu välja, äh, eeldades loomulikult, et äh, nende hääletustulemused on legitiimsed ja, ja ausad, seda aga ütleb meile, nagu juba öeldud, ECC ehk siis valimiskaebuste komisjon. ja siis naiste roll oli veel üks küsimus naiste roll poliitikas Afganistanis on kindlasti üks võtmeküsimus. Afgaani naistest parlamendiliikmed on, kui te minult küsite, ja tegemist on minu arvamusega, ma vastutan ainult oma arvamuse eest, Afga-, Afgaani naistest rahvasaadikud on märkimisväärselt paremad rahvasaadikud kui nende meessoost kolleegid, ma arvan, et seda arvamust tegelikult ei jaga mitte ainult äh, mina. Äh, tõsi, valimistel osalemise protsent, äh, nagu me näeme, naiste osalusprotsent oli väike, aga heaks uudiseks on see, et naissoost rahvasaadikute arv provintsinõukogudes on suurem kui eelmisel korral. ja minu meelest on seegi hea uudis ka sellepärast, et kohalikul tasandil äh, avaldatakse päris palju survet äh, naissoost saadikutele. mida saab teha selleks, et naiste rolli parandada järgmistel parlamendivalimistel? ma ütlesin seda juba varem, mina arvan, et see on rahvusvahelise üldsuse ülesanne ja see on ka Afgaani institutsioonide ülesanne, aga samuti on see ka teiste riikide rahvasaadikute ülesanne. mina pöörduksin, pöördusin teile ja palusin teil olla äh, rohkem aktiivsed Afganistani parlamendis ja suhetes Afganistani parlamendiga ja just nimelt äh, sellepärast, selleks, et anda pädevust neile, anda jõudu naistele, kes on poliitiku ametipostidel ja kellel on võimalik oma riigi arengule kaasa aidata väga suurel määral. jah, ma arvan, et me ei peaks seda riiki unarusse jätma, me peame olema pühendunud Afganistanile ja tegema seda pikka aega siis mis puudutab sõjalist kohalolekut, see on hoopis teine küsimus, kui kaua aega see võtab, võtab, ma ei tea, sellepärast ma ei ole kindral, kindral ja ma ei suuda ka tulevikku ennustada. aga ma tahaksin teile öelda seda, et me peame Afganistani julgeoleku olukorda parandama, sellepärast et see on üheks eeltingimuseks, mis aitab meil selle probleemiga toime tulla ja ma arvan nüüd, et ma vastasin vist äh, juba siin mitmetele küsimustele. siis äh, kokkulepe, meie, meie väärtuste küsimus äh, ja ma arvan, et me siin peaksime Afganistanistamise lähenemisviisist äh, lähtuma. mina olen viis aastat veetnud Afganistanis ja ma tunnen, et üha rohkem tuntakse uhkust Afganistanide hulgas kõikidel tasanditel selle üle, et nad on ise oma riigi juhtimise isandad nii-öelda. mitte ainult äh, ja et seda ei lühi mitte ainult välismaalased või lääne inimesed. ma tahaksin teile rääkida ühe loo. üks minu sõpru on äh, väeüksuse juht äh, Ida-Kunas väga raskes pro-, provintsis ja ta tuleb aeg-ajalt äh, mulle külla mind vaatama, kahe tuhande viiendal aastal oli temast mulle palju abi, kui me tegelesime Itaalia ühe naisterahva röövimise küsimusega. ja kui ta mind külastab, siis ma äh, kasutan seda ära ja küsin talt tema arvamusi. ja viimane kord, kui ta käis, siis ta küsis mult selle lepitusprotsessi kohta. ma küsin talt selle lepitusprotsessi kohta. ja Äh, tema ütles mulle, et ma arvan, et me peaksime eristama välismaiseid äh, Talibani liikmeid Afgani, Afgaani Talibani liikmetest, sellepärast et minu provintsis on väga palju mujalt riikidest pärit Talibani liikmeid, me oleme neist tüdinud, me ei taha neid ja ma arvan, et see tunne, see on äh, levinud Afganistani ja rahvas üha rohkem teab, milline on nende potentsiaal ja nad on teadlikud ka sellest, et on viimane aeg, et nad ise oma riiki juhtima hakkaksid. Bene, eh, ringraziamo l'ambasciatore Secchi, è stato un incontro davvero proficuo. aitäh eh, saadik Sekvile, see oli tõesti väga üksikasjalik eh, täielik ja süvitsi minev ning arvestades vajadust lühidalt teha väga hea ettekanne, nii et ma tänan teid, härra saadik, et teil õnnestus nii äh, laia valdkonda puudutavatele küsimustele nii kiiresti vastata. ma mäletan teie karjääri algust, äh, nüüd et täna algas loodetavasti hea koostöö teie ja meie vahel ja äh, kindlasti on meil äh, tulevikus rõõm äh, teid jälle kohata ja ühiselt mõningaid teemasid süvitsi käsitleda ning anda panus sellesse, et selles palju kannatanud piirkonnas valitseks tulevikus rahu ja demokraatia. see on ka eeldus majanduslikule õnnsengule ja äh, sellele, et inimestel oleks võimalus elada äh, tsiviliseeritud maailmas. Mm, suur tänu, me nüüd äh, katkestame korraks istungi ja siis jätkame Sahhadarovi auhinna kandidaatide aruteluga. me peame ootama meie teise komisjoni liikmete äh, siia tulekut ja istung jätkub siis veerand kuus